ei ole veel oma tööga lõpule jõudnud, see on ilmselge, aga sellega me oleme selle päevakorrapunkti arutamise lõpetanud ja järgmiseks päevakorrapunktiks on meil ähm, ühine päevakorrapunkt ähm, Keskkonna, Rahvatervise ja terv-, Toiduohutuse komisjoniga, väga vabandan teie ees, et ähm, meil on asjad siin natuke viibinud, aga me hakkame nüüd tegelema teemaga, mis puudutab äh, tubakatoodete tuvastamise jälgimist, Äh, äh, aasta lõpuks me ootame delegeeritud õigusakti selles valdkonnas ja see peab tagama selle, et ähm, Euroopa turul äh, oleks võimalik salakaupa identifitseerida ja artiklid viisteist ja kuusteist, sellest on ka räägitud, eesmärk on võtta vastu delegeeritud õigusakt, õigusaktid selle aasta lõpuks. Äh, need delegeeritud õigusaktid on ka meie jaoks väga olulised ja seetõttu olen ma väga tänulik selle ühisistungi ees, sellepärast et tehnilised äh, eeltingimused äh, tõhusa jälgitavuse puhul, tubakatoote puhul on Euroopas väga olulised, WHO ja teatud protokollid tuleb selles valdkonnas täita ma usun, et me peame selle arutelu keskmeks olema, me peame äh, identifitseerijad mm, süsteemi paika panema, äh, ma tahaksin viidata sellele et, et kaheksakümmend protsenti ebaseaduslikku, ebaseaduslikest äh, tubakatoodetest tulevad Euroopa turule väljaspoolt Euroopa Liitu ja, ja lihtsalt Whites on enamus neist ja meil on vaja süsteemi, kus oleks võimalik neid tooteid tuvastada ja komisjon teeb ka selle nimel tööd, et seda probleemi lahendada ja ma tahaksin ka öelda, et kaubandus- ja tööstussektorist väikeettevõtjad et Äh, neid kõiki mõjutavad need delegeeritud õigusaktid, mida me äh, loodetavasti varsti vastu võtame, eriti just maapiirkondades, ja seetõttu ma tahaksin viidata sellele, et meie jaoks on väga oluline see, et meil oleks loodud selline süsteem, mis oleks kulutõhus ja avatud, äh, et me saaksime ära hoida monopole, sellepärast et mis tahes monopol oleks seotud suurte kuludega. minu jaoks on selge see, et me praegusel hetkel oleme loomas üleilmsed standardid ja kõik need need, kes äh, on äh, natukenegi seotud olnud selle teemaga, on äh, põrkunud kokku ka väga aktiivse lobitegevusega, sellepärast et siin on väga palju kaalul ja mängus. ma tahaksin teid kõiki kogu südamest siin tervitada, eriti tervitan just kahte eksperti, kes tulevad Olafist ja TGS Santest, proua Bratsiletike tema esindab äh, meil ühte mm, vabaühendust ja me oleme temaga juba kohtunud, kus on proua Berteletti äh, ah,, seal te oletegi, tere tulemast. tahaksin tervitada ka härra Lükenni kes tuleb ka IT-st, kes on ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemise koalitsioonist, mis on organisatsioon, mis koondab erinevaid osapooli ja ka nemad on tegelenud äh, tubakatoodete jälgitavuse küsimusega äh, Nad on tegelenud selle teemaga ka teistes valdkondades nagu autovaruosad, ravimid ja nii edasi. Ähm, ma usun, et komisjon peab rääkima meile täna ka sellest, kui kaugele nemad on jõudnud, milline on asja täies praegu äh, ja ähm, kuidas on äh, vähemalt eelarvekomisjoni, eelarve kontrollikomisjoni ootused juba äh, hõlmatud. palun, anna nüüd sõna sõnavõttudeks äh,. suur tänu, proua esinaine, tahaksin samuti teid tervitada sellele öisele mõttevahetusele, mille teemaks on tubakatoodete tuvastamine ja jälgimine oleme kahe komisjoni koostöös otsustanud, nagu juba öeldud, kutsuda siia olulised äh, esinejad. me loodame, et täna saame võimaluse tegeleda väga otsustava tähtsusega küsimusega, milleks on tagada Euroopa kodanike tervis tulevikus. see on meie kindel tahe ja põhjus, miks me soovime osaleda selles arutelus. ja kindlasti tahame paremini mõista, kuidas see raamistik aitaks illegaalset tubaka tootmist ja kaubandust vähendada, sest meie tahaksime rahva tervise paranda, parandamise mõju näha selle juures ja nagu proua esinaine Kressler ütles, ebaseaduslikke tooteid äh, müüakse suurtes hulkades, need ei täida neid nõudeid, mis on tubakatoodete direktiivis sätestatud. Nad äh, tuuakse turule ja on andmeid, mille kohaselt ne, nende hulk äh, võiks kasvada ja meile teeb muret, et see, need ebaseaduslikud tooted õõnestavad seaduslike toodete liik-, liikumist äh, ja vastavaid õigusakte. see on väga negatiivne ja näitab, kui oluline on see, et meil oleks äh, tõhus ja toimiv raamistik, mille abil äh, me saaksime siis selle probleemi lahendada. meie jaoks muidugi pea, me, me peame mõistma, kuidas see aitab kaasa konkreetselt võitlusele ebaseaduslike toodetega turul. nii et seda me tahame täna kuulda. ja nende sõnadega väga lühidalt siinkohal, sest et kõik juba teavad, mis teema meil siin praegu käsil on, selle, nende sõnadega tahaksingi kõigepealt anda sõna härra Digisante esindajale Martin Seychellile suur tänu, eh, e-, esimehed, Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt eh, ma tänan teid, et kutsusite mind DJ Sante nimel kõnelema. see on tõesti igati ajakohane teema, tubakatoodete tuvastamine ja jälgimine. nagu te teate, komisjon hetkel töötab uue Euroopa-ülese süsteemi väljatöötamise kallal vastavalt artiklile viisteist tubakatoodete direktiivis. seepärast mul on väga hea meel, et mul on täna siin võimalus anda teile viimast infot selle teema kohta ja selgitada, mis on siis komisjoni peamised prioriteedid, kuid esiteks tuletaksin meelde, mis on peamine eesmärk, miks meil üldse selline süsteem Euroopa Liidus peab olema ja mis põhjusel sellised sätted on tubakatoodete direktiivis. ebaseaduslik tubakakaubandus mõjutab väga negatiivselt ühiskonda väga erinevatel viisidel. kõigepealt otseselt äh, ohustab see kodanike elusid, annab võimaluse osta odavamaid tubakatooteid ja see äh, mängib olulist rolli sõltuvuse tekkimisel, eriti haavatavate gruppide nagu noorte seas. teiseks õõnestab see meie jõupingutusi nii siseriiklikult kui Euroopa Liidu tasandil kaitsta rahva tervist. ebaseaduslikud tubakatooted ei täida palju tõenäolisemalt nõudeid nagu, nagu äh, sisaldus ja nagu pakendihoiatused. sellised regulatsioonid Äh, töötavad vastu ennetusmeetmetele, eriti noorte seas ja lõpetuseks ei ole mainida suuri summasid, mis jäävad kasutamata ja saamata valitsustel iga-aastaselt. üksteist miljardit eurot hinnangute kohaselt Euroopa Liidus on see summa. see on muidugi koormuseks eelarvetele ja toetab organiseeritud kuritegevust, seega meil on igati põhjust tegutseda ja ma arvan, et see sõnum on ka selgelt kohale jõudnud ja sellepärast on meie töö, töös esmakohal FCDC protokoll selleks, et äh, teha lõpp ebaseaduslikule tubakakaubandusele. protokoll oli meie jaoks oluline, olime üks esimesi, kes selle ratifitseeris juunis kaks tuhat kuusteist ja edendame ratifitseerimist nii Euroopa Liidus kui rahvusvahelisel tasandil selleks, et protokolli jõustumist kiirendada. Euroopa Liidu ratifitseerimine saatis selge sõnumi rahvusvaheliste partneritele meie panuse kohta ja sillutas teed konkreetsele protokolli rakendamisele. seepärast tänane teema, kuidas me rakendame Euroopa Liidus tuvastamist jälgimist on oluline. artikkel viisteist, nagu te teate, direktiivis loob sõst, sõltumatu jälgitavuse süsteemi üksuse tasandil ja see puudab kõiki tubakatooteid Euroopa Liidu turul. ja artikkel kaheksa protokollis, äh, see on see, kuidas selle rakendamine, rakendamine on sõnastatud läbi artikli viisteist. Olafi kolleegid muidugi töötavad koos meiega ja komisjon Äh, on, vastutab selle eest, et võetakse vastu teised õigusaktid selleks, et äh, regulatsioon toimiks, see on meie jaoks prioriteet number üks, võin teile kinnitada, teeme tõsist tööd selleks, et äh, see töö õigeaegselt lõpule viia. ma ei eita, et see ülesanne on keerukas, siin on tehniline, strateegiline, pikaajaline mõtlemine vajalik, meil on ka suured ambitsioonid, meil on selge õiguslik tähtaeg, kahekümnes mai kaks tuhat üheksateist Äh, sigarettide osas selle nõudes jääb meile direktiiv, kuid ma olen kindel, et me liigume edasi, me oleme õigel teel ja olen ka optimistlik, et me tõesti suudame kavandatud ajakavast kinni pidada. meie peamine prioriteet on toimiv tõhus süsteem, võitlemaks ebaseadusliku tubakakaubandusega ja tagades äh, turvalise tarneahila ja kaitstes rahva tervist. selleks, et seda saavutada peab süsteem ka peegeldama tarneahela tõsiasju ja korrakaitsevajadusi. oleme väga põhjalikult konsulteerinud sidusrühmadega, meil on sihistatud ja avalik äh, konsulteerimine, äh, turuülevaated, kohtumised, selleks, et tehniline, praktiline ja poliitiline sisend saada kõikidelt majandusosalistelt ja vabaühendustelt ja rõhutaksin, et kogu selle töö juures tege Sante on täielikult täitnud meie protokolli kohustusi, äh, tegutsedes koos tubakatööstusega ainult siis, kui see on rängelt vajalik rakendamise eesmärgil ning oleme avaldanud ka kõikide koosolekute protokollid. ühtlasi arutame liikmesriikidega regulaarselt seda, kuidas äh, korrakaitseorganite vajadusi rahuldada. süsteemi toimivus ning äh, lisaväärtus on siin keskse tähtsusega selleks, et me tõesti tõhusalt suudaksime jälgimissüsteemi sisse viia. samuti tuleb mõelda proportsionaalsusele ning VKI-de vajadustele. ma olen kindel, et meetmed, mille me välja pakume, saavutavad selle eesmärgi ja näitavad ka ühtlasi, et nad on kulutõhusad. ja veel üks, üks selge tõhususe kriteerium on see, et täi-, täielikult täidetakse FCTC protokolli ja tagame, et kontrollisüsteem on ametivõimude täieliku kontrolli all. see on olnud komisjoni jaoks prioriteet number üks algusest saadik ja kõik poliitilised valikud analüüsitakse põhjalikult läbi. ja ajakava osas, äh, esialgne ajakava näeb ette, et aktid võetakse vastu käesoleva aasta lõpuks. Degesante on samuti sisemise plaani koostanud ja me oleme praegu hetkel graafikus, me liigume edasi oma sisemiste menetlustega ja aruteludega koos liikmesriikidega ja loodetavasti õigusloomelise ettepanekud konsulteerimiseks edastatakse veel enne suve. küsimus ei ole mitte ainult Euroopa Liidu süsteemi tulevikus, on üsna tõenäoline, et ka teised osapooled vaatavad meie mudeli poole, kui hakkavad oma süsteeme tulevikus rakendama ning vaatavad ka, milliseid lahendusi oleme Euroopa Liidus valinud, seega on veelgi olulisem tagada et, et tõhususe nõude vastavusele standardid oleksid väga kõrged Euroopa Liidus. sellest oleme komisjoni töös ka lähtunud, rakendades direktiivi artiklit viisteist ja nii me ka jätkame. suur tänu tähelepanu eest ja koostöö eest. Euroopa Parlament on tõesti etendanud väga olulist rolli tõstmaks teadlikkust protokolli täitmise olulisuse kontekstis ja ma hea meelega vastan kõikidele küsimustele suur tänu. ja nüüd proua Hoffmann, Olafi direktor. ja thank you very much uh,, mis. Yes. suur tänu, proua esinaine. suur tänu ka kahele esinaisele ja suur tänu kutse eest. veel kord selgituseks, võib-olla teate, et Olav on komisjoni peadirektoraat ja juhtivteenistus, kes võitleb ebaseadusliku tubakakaubandusega Euroopa Liidus. Tege Sante ja minu kolleeg Martin Seichel. Nemad on otseselt seotud äh, rakendamisega, mis puudutab tuvastamise jälgimise sätteid, nii et me töötame, nagu kõik komisjoni talitused, töötame koos selleks, et äh, nõuete äh, rakendamine saavutada. me nagu, me tunnistame Olafis seda, kui tähtis ja kui suur on, on see küsimus ja kui suured on väljakutsed selleks, et tasakaalustada erinevate osapoolte vajadused ja ka nõuded ja selleks, et meil peaks olla hästi toimiv tuvastamise jälgimissüsteem, see on tõesti suur väljakutse. mida ma tahaksin täna siin rääkida, nagu ma alguses ütlesin, me oleme siis juhtiv teenistus, kes võitleb ebaseadusliku kaubandusega tubakatoodete osas. tahaksin asetada selle arutelu laiemasse konteksti ja selgitada, mida oleme ette võtnud, milliste meetmetega võitleme ebaseadusliku tubakakaubandusega, nagu te ütlesite, on see jätkuv väljakutse selle kaup, selle salakaubanduse tase on lubamatult kõrgel, see on lubamatu tervise, maksunduse vaatenurgast. komisjon võttis vastu aastal kaks tuhat kolmteist laiaulatusliku strateegia tõhustamaks võitlust ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu, meil oli nõukogu järeldused detsembris kaks tuhat kolmteist, kus julgustati kus tehti ettepanekuid ja julgustati neid ettepanekuid, oli tegevuskava viiskümmend tegevust Euroopa Liidu tasandis ja ka liikmesriikides. ja nüüd põhimõtteliselt oleme täiendanud selle tegevuskava, selle tegevuskava lõpp, elluviimise lõpetanud, saatsime äh, nõukogule ja parlamendile äh, meie kokkuvõtted sellest kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta strateegiast. mais käesoleval aastal on komisjon avaldanud tubaka rakendamise raporti, nagu me seda nimetame, ja seegi saati institutsioonidele. võtaksin lühidalt kokku peamised teemad selles raportis, koosneb kahest osast. kõigepealt edusammudest olukorra ülevaate andmine aastast kaks tuhat kolmteist ja mis keelgi olulisem teie jaoks tuleva, tulevaste tegevuste ettepanekud. meie raporti järeldus on, et üldiselt liikmesriigid Euroopa Liidu tasandil, komisjon ja Olav on oma eesmärgi saavutanud tõhustada võitlust illegaalse tubakakaubandusega nii poliitika poolelt kui ähm, korrakaitse poolelt. ja kui me vaatame korrakaitse poolt, siis üks näide, konfiskeerimised Euroopa Liidus on tõusnud viiendiku võrra aastast kaks tuhat kolmteist. kolm koma üks miljonit oli see ja nüüd on kolm koma kaheksa miljonit. Olav ise uurijana on samuti panustanud kaitsmaks Euroopa Liidu finantshuvisid tulude poolelt. üks koma üks milja-, miljonit sigarit äh, viimase kahe aasta jooksul, sigaretti ja poli-, poliitikate juurde tulles, millest ka Martin rääkis, strateegia rakendamise peamised punktid äh, oli muidugi regulatiivse raamistiku tõhustamine, võeti vastu tubakatoodete direktiiv ja kirjutati alla, ratifitseeriti FCTC WTO protokoll. oleme tänulikud ka parlamendile selle toetuse eest ja, ja selle eest, et Euroopa Liit saavutas kiire ratifitseerimise juunis kaks tuhat kuusteist ja siin ja taaskord tänu, suur tänu parlamendile toetuse eest, kuid tuleb ka tunnistada, et see õigusloomeline raamistik, eriti mis puudutab äh, tuvastamist ja jälgimist, ei ole veel jõustunud. Äh, FCTC protokoll ei ole jõustunud, meil on kakskümmend kuus ratifitseerijat hetkel ja neljakümmet oleks vaja siiamaani kuus liikmesriiki on selle ratifitseerinud ja oleks vaja palju rohkem ette võtta. nagu härra Seišel ütles, me aktiivselt äh, toetame protokolli ratifitseerimist liikmesriikides ja kolmandates riikides. ja meile tundub, et äh, kõnelused on edenenud ja et protokoll võiks jõustuda enne kaheksateist, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõppu, kuid ma rõhutaksin siiski, selleks, et meie protokoll võiks olla tõesti toimiv ja tõhus, kus sätted ka toimivad, on meil vaja ka äh, allikate ja transiidiriikidega tegeleda. see on väga tähtis tuvastamise jälgimise sätete kontekstis. ja, ja direktiivi rakendamisest rääkides peame rakendama ka protokolli asjakohaseid sätteid, nii et üldiselt oleme teinud edusamme rakendamise suuna, suunal, õigusloomelises suunas, jätkame tööd, aga nagu me kõik teame, illegaalne turg äh, areneb ja muutub, nagu ka teie mainisite järjest roh-, järjest levinum on odav, legaalselt toodetud salasigarettide müük. sellest rääkisime juba aastal kaks tuhat kolmteist, cheap whites. peame siis kohandama oma tööriistu uutele väljakutsetele, seda tahame ka teha. meil oli märtsis kaks tuhat kuusteist resolutsioon, millega me tegeleme ja komisjon järgib muidugi maikuus, maikuus tubaka rakendamise raportit selleks, et ümber kujundada võimalusel meie tööriistad ja tööriistakast. rohkem selle kohta hetkel öelda ei saa, sest äh, analüüs on alles käimas Olafis, kuid äh, Eesti eesistujalt oleme juba kuulnud, et neil on kavas nõukogu järeldused rakendusraporti kohta, maikuus, maikuuse raporti kohta ja me tervitame muidugi Euroopa Parlamendi sisendit. ja tuginedes äh, siis konsultatsioonidele nõukogu no, parlamendi ja teiste osapooltega, äh, komisjon peaks siis astuma järgnevad sammud ja võtma vastu järgmised äh, meetmed järgmisel aastal kaks tuhat kaheksateist. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Barteletti, palun. Thank you very much. suur tänu. lugupeetud äh, parlamendiliikmed, tänan kutse eest sellele olulisele arutelule. oma esitluses selgitan ma lühidalt, mis on suitsuvaba partnerlus, kuidas me tegutseme, minu organisatsiooni siis, ja tahan öelda, et ma ei ole kunagi saanud mingisugust rahalist toetust või midagi muud üheltki äriühingult, kellel on mingisugused huvid äh, Euroopa Liidu või meie või FCTC aruteludes ja ametlik ja te, ja deklareerin ka, et ma ei ole ekspert tuvastamise ja jälgimise osas, kuid loodetavasti ma siiski mõistan, mis on selle eesmärk. edasi, järgmine slaid Äh, Smoke Me Partnership koalitsioon on võrgustik, mis koosneb neljakümne kahest organisatsioonist, tegutsevad nad kahekümne kahes riigis. meil on ka partnerid kolme rahvusvahelise organisatsiooniga, selleks, et tegutseda ülemaailmselt. ja mida me siis teeme, teeme, mida me teeme, sest nagu oleme kuulnud, tubaka tarbimine on suurim surma, surmapõhjus, mida saab äh, ära hoida Euroopas ja ka maailma tasandil. ja see on äh, ennetatav äh, terviserisk vähi, südame-veresoonkonna haiguste osas ja me võitleme ebaseadusliku kaubanduse vastu samuti, sest seda kasutatakse selleks, et avada suletud turud, õõnestada vastumeetmeid, levitada suitsetamise epideemiat ja, ja tuua kaasa kahanevad tulud valitsustele. edasi. mida see siis nüüd tähendab, kui me ei näe puude taga metsa? läbirääkimiste algusest saadik on kõik vägagi keskendunud jälgimissüsteemi keerukustele. oli osapoolte kohtumine süsteem on üsna keerukas ja kui siiralt üritatakse selgitada, mida, missugune on Euroopa Liidu tuvastamise jälgimissüsteem, ilmselt nõustute minuga, et enamik kodanike jaoks läheks see kõik tõlkes kaduma jutumärkides. mis on siis küsimus, et kas me ei näe puude taga metsa? ma kasutan seda väljendit sellepärast, et minu jaoks tähendab see seda, et kui me keskendume liiga palju detailidele või, või keerukatele üksikasjadele, siis võib tervikpilt jääda mõistmatuks. nii et ma, nagu ütlesin, ma ei ole jälgimise ekspert ja minu sõnavõtt keskendub seepärast metsale. Äh, tulge, kutsun teid jalutuskäigule, äh, avastagem siis seda metsa, äh, vaadakem üldist pilti ja mõistkem peamisi aspekte selle teema juures esimene küsimus niisiis, mida tuleb tõstatada, on järgmine. mis on üldse tuvastamise ja jälgimissüsteemi mõte? mina saan sellest aru nii, et äh, selline süsteem peaks äh, tolliametitel võimaldama kontrolli tubakatoodete üle tarneahelas. peaks olema võimalik ka kindlaks määrata, millises punktis selles ahelas need seaduslikult toodetud tooted suunatakse kõrvale illegaalsele turule. ja tooksin siinkohal ühe näite, kus tollimaksu maksti, kuid aastal kaks tuhat neliteist näiteks HMCR äh, äh, kehtetas äh, trahvi sellepärast, et et, äh, et äh, legaalsed tubakatooted toodi Belgia turule, kas tähendab, võib-olla peaksime tagasi vaatama, mis siis täpselt juhtus. aga vaatame tagasi, millest kõik algas novembris üheksakümmend üheksa Kanada valitsus äh, mõistis süü-, tõi kohtu ette US tubakaettevõtjad USA kohtutes mais kaks tuhat ena-, äh, Kolumbias samuti mõisteti süüdi Philip Morris Ameerika kohtutes. Äh, kaks, aastal kaks tuhat Euroopa Komisjoni kümme liikmesriiki algatasid kohtuasja Philip Morrise vastu ja teiste tubakatootjate vastu ja süüdistasid neid selles, et toimub ülemaailmne kava kus võidel, kus tegelikult toimub sigarettide salakaubavedu, kus äh, määratakse, kus fikseeritakse hinnad, makstakse altkäemaksu ja tehakse koostööd äh, terroristlike rühmitustega. daamid ja härrad, BMI kokkulepet enam ei ole, aga Euroopa Liit on nüüd sattunud olukorda, kus me juhime läbirääkimisi rahvusvahelise protokolli osas. ITP, Euroopa Liit tegelikult juhtis neid läbirääkimisi ja peaksime selle üle olema väga uhked. nüüd võiks öelda nüüd, et see jäi nüüd minevikku, aga mis nüüd on toimumas? lugesin, mis, mis märgukirja, mille kirjutas äh, eesistujamaa kahekümne kaheksandal juunil kaks tuhat seitseteist kõrgetasemelisele töörühmale ja siin on öeldud, et äh, suurte rahvusvaheliste tootjate salakaubavedu on täna vähem oluline, vähem olulisem Euroopa Liidus, kuid teisest küljest äh, odavad legaalsete tootjate salasigaretid on muut- ja, ja võltsitud tooted on muutunud väga oluliseks. ja uurisin siis, milliseid andmeid ma võiksin selle kohta leida ja järgmisel slaidil näete andmeid aastatest kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist, see on siis Maailma Tolliorganisatsiooni andmed. ja siin me näeme, et õigete sigarettide salakaubavedu, selle osakaal on päris suur, palju suurem kui legaalsete toodete salakaubavedu või võltsitud toodete osakaal. edasi. Äh, Philip Morris Internationali esitlus on järgmine Äh, aktsionäridele. me näeme, missugune olukord Hiinas kaks tuhat kolmteist, ainult kaks protsenti oli illegaalne võltsing. see võib-olla tuleb sellest, et tubakatööstus erinevatele publikutele esineb erinevalt, aga nagu ma eelmisel slaidil nägin, et kõige hullemad näitajad maailmas on seitse protsenti äh, võltsitud tooteid nüüd te võite öelda, hea küll, need on arvud, aga need on ülemaailmsed arvud, kuidas on olukord Euroopa Liidus, uurime siis lähemalt. siin on nüüd kokkuvõte projek-, äh, kahest projektist Sun ja Star, need on KPMG ja eri-, ja muude poolt äh, kokku pandud andmed ja nagu te siin näete, Euroopa Liidus näeme et, et viiskümmend kuus protsenti äh, turust on õigete äh, sigarettidega äh, seotud, see on siis tubakatootjate enda andmed. ja mis pidi ka vaadata, näeme uskumatult sarnaseid tulemusi, üle poole ebaseaduslikust turust on siiski tubakatööstuse endi poolt valmistatud tooted. tubakatootjad võib-olla kümne aasta jooksul muutunud PR-katastroofi, äh, kus äh, sel, hoopiski PR-edulooks, kus tubakatootjatest on saanud ohver ja osa lahendusest. kuid äh, tõendeid selle kohta, et miski oleks muutunud, ei ole kuigi veenev, vähemalt mitte nii veenev, kui tootjad ise tahaksid seda näidata, loodetavasti nõustute minuga mis siis on olnud tubakatööstuse strateegia? Äh, kuidas nad on üritanud panna meid uskuma, et äh, nad on puhtad poisid. viimaste kümne aasta jooksul üritati näidata, et ollakse koostöövalmid ja et korrakaitsjad äh, peavad tegelema just võltsitud toodetega ja väikeste tootjate valmistatud toodetega Nad edendasid omaenda süsteemi Codentified, nad kirjeldasid seda kui lahendust ebaseaduslikule kaubandusele ja tõepoolest, sellel süsteemil on see eelis, et valitsused jäävad täielikult eemale tubaka tööstusest ja tubakatööstust kujutatakse kui peamist partnerit võitlemaks illegaalse kaubandusega. kuid äh, see, mida me täna teame, näitab, et Codentify süsteem ei näe, ei anna mingit infot selle kohta, millised on õiged koodid, isegi kui avalda, avastatakse koopiad. nii et ja probleem on tubakatööstuse enda poolt valmistatud toodetega, kuid see ei ole veel kõik. tubakatööstus oskab väga hästi oma jälgi peita ja nad on tõesti väga suurepärast, päraselt selle oskuse omandanud. Nad räägivad väidetavalt sõltumatutest ettevõtetest. ja kes siis tubakatööstuse lahendust siin edendab, kes oskab vastust öelda. härra Löken istub siin minu kõrval. ta võib-olla tundub, et teile kõigile sõltumatu, aga kas ta on kunagi varem rääkinud Codentify'st varem mingites artiklites või, või kusagil mujal, osalenud kohtumistel ja kas te usuksite sellesse lahendusse, mida tema edendab, on minu küsimus. edasi lõpet-, hakkan äh, kokkuvõtete juurde jõudma, kümme minutist hakkab täis saama, ütleksin kokkuvõtteks nii palju, et tubakatööstus on endiselt kaasa, kaasatud omaenda toodete illegaalsesse müüki. ja isegi kui on tõsi, et tooteid konfiskeeritakse, aga kui majas on tulekahju ja signaal läheb tööle, seal, kus tuld ei ole, kas siis tuleb see signaal äh, kõrvaldada selleks, et tulekahju, sellepärast, et tulekahju pole olnud. süsteemi eesmärk on kontrollida tarneahelat ja see ongi jälgitavuse süsteemi eesmärk. illegaalne kaubandus on ka ülemaailmne probleem, milleks on vaja ülemaailmset lahendust ja tõepoolest äh, äh protokoll ja muud aktid on selle eelduseks Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid tagama, et kolmas osapool jälgiks süsteemi Euroopa Liidust väljaspool, tagamaks, et igasugune tootjate manipulatsioon jääks kõrvale ja selleks, et oleks ka Euroopa Liidu koostööliidusvõime üle muude maailmasüsteemidega ja veel mõned mõtted siin puude kohta. sõltumatuse definitsioon peaks olema vettpidav ja tubakavaba selles süsteemis. lepingud tootjate ja andmete säilitamise vahel, ettevõtte vahel peaks EC poolt läbi vaadatama pärast seda, kui leping allkirjastatakse hetkel turvalise tunnuse või ühekordse tähise küsimus ei ole selge. unikaalse koodi e, küsimus on lahendamata. Euroopa Liidu tasandil võiks lahenduseks olla templi küsimus, seni kuni see ei soodusta ühtegi monopoli. ja besten Dank. suur aitäh e, selle ettekande eest. E, ma tahaksin anda nüüd sõna härra Legenile ja Äh, võib-olla te saaksite rääkida just nendest küsimustest, mida proua Bertelletti äh, juba ka tõstatas. palun, teil on sõna ja suur aitäh tulemast! jah, suur aitäh, kõigepealt tahaksin mina tänada kõik, mõlemat esinaist nende siia kutsumast. mul on väga hea meel oma äh, institutsiooni nimel sõna võtta. meie Äh, arvamus praegusest aru, arutelude seisust, eriti mis puudutab tuvastamise jälgimise süsteemi loomist, äh, on siis äh, järgmine. ja mainiksin ka seda, mida proua Berleti juba mainis, ta rääkis ähm, puudest ja metsadest ja me tegelikult käsitleme praegu väga konkreetset teemat. ma annan kõigepealt kiire ülevaate kompetentsikeskusest, millesse mina ka kuulun ja siis ma äh, annan vastused ka küsimustele, mida mult on küsitud. miks ma nii tahan teha, on seetõttu, et ma tahaksin äh, hästi ennast väljendada äh, just tuvastamise ja jälgimise küsimuses niisiis, Need on siis need küsimused, äh, mida mul on palutud käsitleda, aga sissejuhatuseks äh, tahaksin rääkida natuke oma tööandjast. Atos äh, on digitaalse ülemineku keskus, seal on umbes sada tuhat inimest, kes üleilmselt oma tööd teevad. praegu vaatame, kas tehnoloogiast jagu saame nii, tundub, et sain hakkama, väga vabandan selle eest, ütleb äh, kõneleja. Ähm, meie ettevõttel on iga-aastast äh, tulu umbes kaksteist miljardit äh, ja meid peetakse küberjulgeoleku, digitaaltöökohtade ja pilveteenuste pakkujate ja platvormilahenduste mm, eesrinnas olevaks ja äh, igal aastal me töötleme umbes kuus miljardit makset ja haldame umbes äh, üle saja miljoni maksekaardi. Äh, meil on pädevuskeskus Track and Trace, mis keskendub ebaseaduslikule kaubandusele, võltsimisele ning maksupettusele. nii Äh, Andres Worldline üldiselt äh, ja pädevuskeskus äh, eriti on sõltumatu IT-lahenduste pakkuja, mis tähendab seda, et me ei oma tooteid või tarkvara Äh, me oleme süsteemi integreerija, mis toob kokku kolmandate osapoolte tehnoloogiat, me hindame regulaarselt äh, uusi äh, tuvastamise jälgimise platvorme, võttes arvesse meie era- ja avaliku sektori klientide vajadusi ning me toome kokku need tehnoloogiad, et vajalikke lahendusi pakkuda. viidates on sellele, mida ütles ka proua Berletti, siis uued tehnoloogiad Äh, on olulised tuvastamise ja jälgimise kontekstis. Äh, me hindame neid äh, ja vaatame, kas nad saavad pakkuda ähm, kasu meie klientidele. me leiame, et meie jaoks on väga oluline meie tööstuslik DNA. me teame, mida tähendab printeri paikapanemine, mis koodi prindib ja kaamera seadistamine, mis tootmisliinil seda koodi peab lugema meie äh, tegeleme tubakavaldkonnaga, õluvaldkonnaga, luksuskaupade valdkonnaga äh, ja muude valdkondadega, mis äh, seisavad silmitsi ebaseadusliku kaubanduse probleemiga. me jälgime ka kaubandustrende ja meil on Track and Trace kaks tuhat kakskümmend aruanne, ma ei hakka üksikasjadesse minema, aga kui te tulemustest olete huvitatud, siis ma jagan teile ka selle aruande koopia ja me oleme jälginud, milline on TPD arutelu käiku olnud aastaid juba meditsiinidirektiivi või ravimidirektiivi puhul me tegime seda samamoodi ja teiste algatuse puhul ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. tubakatoodete direktiiv ütleb, et tuvata-, tuvastamise jälgimise süsteem tuleb luua äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta maiks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maiks. ja tegelikult on rakendatud eh, vastuvõtmine väga eh, tiheda ajakavaga protsess meie oleme seisukohal, et väga paljud operaatorid ei suuda oma süsteeme kohaldada õigeaegselt, sellepärast et nad ei tea veel praegugi, kuidas see süsteem toimima saab ja mida nad peavad tegema selleks, et süsteemi nõuetele vastata. niisiis, tänane teema äh,, millest me täna siis räägime Äh, mida praegu arutatakse, meie teadmised selle kohta tulevad äh, kontaktidest sidusrühmadega selleks, et saada teada, millised on nende mureküsimused ja arvamused. see hõlmab äh, ministeeriumide kontakte vastavatest ministeeriumidest siis, aga ka tarneahela osapooli, suurtootjad, väiketootjad, hulgimüüjad, tarnijad me püüame äh, ka TG Santega otsekontaktis olla ning me oleme äh, koosolekuid pannud paika selleks, et jagada, äh, oleme tahtnud panna paika koosolekuid ka oma vaadete jagamiseks, aga see on osutunud keeruliseks. ja me oleme omalt poolt panustanud ka avalikkuse aruteludesse Äh, maikuisel äh, kohtumisel TG Sande äh, rääkis erinevatest poliitikavõimalustest, mida praegu kaalutakse tuvastamise jälgimise süsteemi puhul, võttes arvesse tagasisidet, mille me oleme saanud kontaktivõrgustiku kaudu, oleme me saanud aru, et praegu on sellised eelistatud valikud laual. kes mida nüüd teeb? eelistatud äh, lahend on see, äh, mis äh, peegeldab jagatud juhtimise mudelit. see põhineb sellele, et liikmesriigid valivad välja üksused, mis vastutavad selle eest, et unikaalsed koodid välja valitakse, kes siis panevad, mis, mis on siis edastatud tootjatele, mis pannakse pakettidele ja need agregeeritakse siis edasistel pakendamistasanditel ja Eh, see ahel läheb viimase majandusüksuseni eh, välja. Eh, kõik üksused peavad registreerima ja kajastama need liikumised ühtsesse süsteemi. see kõik on väga tehniline aga meie oleme seisukohal, et see äh, jagatud juhtimise süsteem on täiesti mõistlik. Äh, see on äh, oluline tuvastamise jälgimise süsteemi ja kui me kaasame ka liikmesriigid, siis see tähendab seda, et on tagatud sõltumatus tootjatest ning liikmesriikide ametivõimudele on tagatud kontrollipädevus. see ei jäta vastutusest kõrvale ka tootjaid. tooted peavad olema siiski jälgitavad. me leiame, et unikaalsete koodide kehtestamine elluviimisel on suur surve DG-sante poolt ja mm, samas äh, ei pruugita olla teadlikud teaduslik, vabandust, tehnoloogilisest suutlikkusest. reaalsus on selline, et äh, mis tahes koodi on võimalik kelle iganes poolt äh, kopeerida. Mm, et ette on nähtud sõltumatu andmebaas ja see süsteem määrab kohe ära kaks identset koodi, kui need esinevad ja Äh, siis see tähendab seda, et äh, äh, enam see jälgimissüsteem ei toimi ja selle alusel on võimalik süüdi olev tootja ka ähm, kindlaks määrata. mis puudutab andmete säilitamise mudelit, siis kombineeritud mudel on siinkohal eelismudeliks. see põhineb andmesalvestamissüsteemide ühtsel süsteemil. iga üksiksüsteem haldab andmeid, mis on seotud teatud tootja toodetega teine osa on sõltumatu üle-euroopaline järelevalvesüsteem, mis pakub üleilmset äh, ülevaadet jälgitavuse koha pealt. Ähm, liikmesriigid, on selliseid liikmesriike, kes äh, tahavad veel oma andmesalvestussüsteeme Äh, jah, võib äh, näha ette ka seda, et paralleelselt võib igal äh, liikmesriigil olla oma individuaalne süsteem, aga see tegelikult ei oleks mõistlik, sellepärast et see tähendab, et kulud suurenevad, kuna kõiki andmeid säilitatakse dubleerivalt. keskse järelevalvesüsteemi väärtus on väga oluline TG Sante jaoks ka ja see on õige tee edasiliikumiseks, siia saab ka suutlikkusi juurde panna Äh, see aitab tõhustada rahvusliku tasandi ja piirilise tasandi jõustamise äh, protsessi. ma usun, et kõik äh, kaasatud asjapooled, osapooled, vabaühendused, valitsus ja tööstus jagavad seda seisukohta. mis puudutab teisi variante, mis meil laual on, siis nende koha pealt ma tahaksin lühidalt öelda, et jah, need on ka mõistlikud aga siin on üks aga, ei ole alati selge see, milliseid elemente tege Sanko võtab arvesse seadusandluses ja mis on välja pakutud ainult akadeemilisteks aruteludeks. meil on siis tege Santega kaks peamist küsimust veel lahtised pärast viieteistkümnenda mai kohtumist ja ma loodan, et need küsimused saavad ka lahenduse. kuidas tege Sant-, Sant- äh, tagab äh, ettevõtlustegevuse järjepidevuse äh, ja Mm, meie oleme äh, siin äh, teinud oma tööd, me leiame, et siin on teatud sammud vajalikud, enne kui äh, tootjad saavad oma siin on ette nähtud nõuded tootjatele, kes peavad need täitma enne oma toodete teelepanemist, see on küll tehniliselt teostatav, kuid me ei näe siin lisandväärtust, sest see võib pidurdada turundustegevust. teine mure, kuidas TGS Ante tagab äh, unikaalse koodisüsteemi toimimise nagu alguses juba mainitud, äh, unikaalse koodi loomine on selline, mis näib olevat liikmesriikide kontrolli all. ehk siis kõik, äh, kui mitte kõik äh, tööstusharud ka taas, äh, äh, tubakat valdkond kasutavad siin teatud süsteeme ja SSCC koodid tulevad siin ka mängu pakettide puhul. hulgimüüjad kasutavad sageli neid suuremaid pakendeid uuesti ja see tähendab seda, et selliste koodide kasutamine sellisel tasandil, sellisel suuremal pakendamise tasandil võib tekitada probleeme. võib juhtuda, et väikese keskmise suurusega ettevõtted äh, saavad kõige rohkem äh, kahjustada, sest et nad ei äh, suuda täita neid nõudeid, meie ei näe sellel kõigel lisandväärtust liikudes nüüd edasi nende küsimuste juurde, millele mul paluti vastata siis äh, kas Euroopa äh, tuvastamise jälgimise äh, süsteem saaks lahendada probleeme? me peame siin rääkima Euroopa Liidu legaalsest tootmisest mm, illicit whites on siin küsimuse all, mis on äh, seaduslikult toodetud sigaretid, mis on Euroopa äh, Liidu äh, mm, turul müügil, kuid mis on toodetud Euroopa Liidust väljaspool ja see jääb sellest süsteemist väljapoole. kas see tähendab seda, et see tuvastamise jälgimise süsteem ei saa lahendada seda probleemi, mis puudutab väljaspool Euroopa Liidu toodetud tooteid, mida on umbes kaheksakümmend protsenti, aga meie leiame, et tegelikult siin probleemi ei ole. see meie süsteem aitab teha koostööd ka Euroopa Liidu väliste riikidega ja see kõik aitab vähendada äh, ebaseaduslikku kaubandust väljaspool Euroopa Liitu. Äh, me äh, ei ole, pidage meeles, ebaseadusliku kaubanduse eksperdid, seda tuleb siin öelda kas e FCTC protokolli riigid võtavad üle ka Euroopa Liidu standardisüsteemi, eh, seda on võimalik teha siis, kui me, meie süsteem on lihtne eh, ja eh, arusaadav, see võimaldaks teistel riikidel lihtsamalt suhelda Euroopa Liiduga. lihtne süsteem, mis oleks lihtsalt kohaldatav ja põhineks avatud standarditel, ei anna naaberriikidele tehnoloogilist vabandust Äh, mitte ratifitseerida seda protokolli, aga kui meie süsteem on keeruline, siis see annab meile ettekäände mm, selle ratifitseerimist edasi lükata või sellest keelduda. lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, kui äh, valitakse mudel, mis põhineb nendel soovitustel rakendusaktide koostamiseks, siis tuleb silmas pidada proportsionaalsust ja tõhusust ja muid aspekte ja sellisel juhul Euroopa Liidu tuvastamise jälgimise süsteem äh, pakub lisandväärtust äh, sellesse ahelasse ja saab olla heaks instrumendiks liikmesriikidele, äh, korrakaitseasutustele ja teistele osapooltele, võitlemaks ebaseaduslike toodete vastu Euroopa Liidu turul. ja sellega ma tahaksin lõpetada ja tänan teid tähelepanu eest suur tänu, aitäh kõikidele külalistele, nüüd pöördun teie poole, head kolleegid, teil on võimalus sõna võtta, kommenteerida, aga tõesti palun pidage silmas ka meie ajakava, teema pakub kõigile huvi ja me peame andma kõigile võimaluse, kes sõna võtta soovivad. ja palun, peame jätma võimaluse ka esinejatele vastata. sõnasoovijatel nimekiri on olemas, härra, paneme siin paika praegu, härra Kon, härra Salafranca, teie juba olete tegelikult nimekirjas. härra Sanni on ka seal kirjas. kõigepealt proua Jusso, palun. kaks minutit maksimaalselt, panen kella käima eh, aitäh, teen väga lühidalt. käsitlesime tubakadirektiivi ja vaatasime seda jälgimissüsteemi ning äh, ütlesime, et selle eest ei peaks mitte vastutama tubakaettevõtted, vaid sõltumatu üksus. nüüd äh, hakatakse kohaldama seda tubakadirektiivi kokkulepet, mina ei ole ekspert, aga see jälgimissüsteem, mis peaks tagama koostalitusvõime, millega saaks ka kolmandate riikidega teavet vahetada, see on ju äärmiselt oluline tubaka eksporti silmas pidades. seega ma eeldan, et vajalikud on ka teised õigusaktid. minu küsimus on järgmine. kes langetab selle otsuse äh, kes siis hakkab jälgimise eest vastutama, ma eeldan, et kandidaate on mitmeid. millised on liikmesriikide volitused siin otsustada? jah, jäite kahe minuti piiridesse, suurepärane. nüüd härra Panju. prouad esinaised, kõigepealt äh, suur tänu selle eest, et korraldasite meie tänase kuulamise. mul on väga rõõmus selle üle, sest ma juhin juba mitu aastat Euroopa Parlamendis töörühma, mis tegeleb tabakatööstuse sekkumisega tubakamüüki. nii et ma ja turgu keskkonna ja eelarve küsimustega on see kõik seotud, nii et mul on täna hea, väga, väga hea meel siin olla. mõned küsimused härra Seychellile ja proua Hoffmannile. härra Seychell, minu arvates peame kontrollima kogu toot-, kogu ahelat, alates tootmisest, tubakalehest kuni müügipunktini. Tab-, tubakamüüjate osalus on samuti väga oluline selleks, et võidelda illegaalse kaubandusega. küsimus, kas me eelistame nüüd tõesti ammendavat süsteemi, kus me võime jälgida tõepoolest kogu ahelat tootjast kuni müügipunktini. ja teine küsimus, me peame tõesti tarbijate osaluse samuti tagama. esiteks äh, siin peaksid olema turvatunnused, mida saaks näiteks lugeda nutitelefoniga otsekohe, mis oleks siis äh, tubakatootel. kas te sellist jälgitavust äh, toetaksite? minu arvates oleks see oluline vahend, kuidas siis tarbijad saaksid olla kursis ja proua Hoffmann Äh, sõltumatu jälgitavus Euroopa Liidu tasandil, äh, nagu sellest oli juba juttu, kahekümnendal mail kaks tuhat üheksateist peaks see nüüd jõustuma. aga mis saab siis koostöölepingutest, mis meil on hetkel äh, JTI-ga ja Imperial Tobaccoga? see lõpeb aprillis kaks tuhat kakskümmend kaks ja teised kaks tuhat kolmkümmend jälgitavuse jaoks oleks meil oluline, et, et sõbralik kokkulepe komi-, mis on komisjoni ja Philip Morrisi vahel, mis meil oli aastast kaks tuhat neli, kas me võiksime sellest juhinduda, et liikuda jälgitavuse suhtes ja siis just ettevõtete algatusel ma näen, et me siin suundume hoopis teise eesmärgi suunas ja seda parem. no madam aitäh, proua Krustet, palun. suur tänu. artiklitest viisteist ja kuusteist äh, tubakatoodete direktiivis rääkides, ma arvan, kõik oleme nõus, et on esmatähtis, et äh, järelevalvesüsteem oleks tõeliselt sõltumatu, kõik on seda öelnud. see tähendab äh, seda, et koodid ja tükkimine see peab olema asi, millest ei saa kuidagi mööda minna, mis peab olema tollikontrolli all liikmesriikides. komisjon peab seega tagama, et välised audiitorid, kes peavad andmebaase kontrollima, oleks tõeliselt sõltumatud. see tähendab ka seda, et süsteem, mille me loome, peab väga rangelt kinni äh, WTO sätetest, mis siis puudutavad tubakakaubandust. nii et süsteem tuleb luua ka õigeaegselt vastavalt direktiivis seatud tähtaegadele. aega seega on vähe selleks, et süsteem, tuleks toimiv süsteem, millest ei saaks mingi monstrum, mis oleks äh, kaas-, koostalitusvõimeline ja kus oleks avatud äh, standardid ja need, kes tahaksid meid sulgeda äh, mingisse valikusse, mis oleks ainult duaalne ühest küljest tubakatööstus ja teisest küljest ühtne lahendus, mis on üheainsa operaatori kätes ma tean, et surve on tohutu sellele teemale. ma siin äh, ei hakka ühe või teise operaatori kasuks otsustama, kuid paljud VKE-d on sellega seotud. nii et äh, mul on küsimused ka tänastele esindajatele, millised, äh, milline maksumus oleks siis erinevatel komisjoni poolt pakutud lahendustel, kes selle enda kanda võtab, kas liikmesriigid, tubakatootjad või mõlemad ja, ja millisel määral, nii palju siis minu poolt uh,. suur tänu, ka mina tänan teid, proua Kross, et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 me peame suhtuma ja vaatama seda küsimust laiemalt, miks me siin osaleme. kuulasin ära kolm ettekannet suure huviga ja üritasin kirja panna konkreetsed küsimused. kõigepealt äh, tuleb silmas pidada, et suitsetamine ei muutu kunagi tervislikuks, ükskõik kui palju me räägime ka maksutuludest või töökohtadest, poliitikuna ma seda pean rõhutama, seda tuleb selgelt tunnistada. nüüd äh, konkreetsemate küsimuste juurde, kuidas äh, saab komisjon tagada, et äh, silmas pidades rahvatervise aspekti, et luuakse süsteem, mis surub turult välja väiksemad tootjad ja konsolideerib suuremad tootjad, et seda vältida. jutt on seitsmest tuhandest töökohast ja mis juhtub riikides, mis jäävad Euroopa Liidust väljaspoole? illicit white sigaretid pärinevad peamiselt Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt. kuidas me selle olukorra lahendame, kas komisjon ei arva, seda, et väiketootjate koormat tuleks ka siin kuidagi silmas pidada. mis puudutab äh, WTO protokolli, siis seal on, meil on ainult aasta aega enne aastani kaks tuhat üheksateist, kas komisjon ei leia, et meil oleks väiketootjatele ettevalmistuseks vaja palju rohkem aega, sellepärast et me kaotame mit-, mitmed tuhanded töökohad, aitäh. aitäh, teen lühidalt. minu küsimus puudutab seda identifitseerimist. komisjon ütles, et Äh, kolmas osapool tegeleb selle tuvastamisega, mida see sõltumatu ikkagi tähendab ja kes äh, selle alla käiks nüüd viit-, artikkel viisteist kaheksa, kuidas me tagame, et audiitor on sõltumatu, kui neljal peamisel suurimal audiitorfirmal on ka tubakatootjatest kliente ja nüüd äh, see ekspertrühm ebaseadusliku kaubanduse osas, kes on seal liikmed, sellepärast et seal on, kodulehel on ära toodud ainult liikmesriigid, sest et me peame teadma, kes need liikmed on, et me saaksime tõesti tagada huvide konflikti puudumise ja Olav ei ole ka mulle vastust andnud, kes need konkreetsed isikud seal on, tahaksin seda teada, aitäh. No. suur tänu, härra Sanni nüüd uh,. uh, uh aitäh, kuulasin kõiki ettekandeid väga tähelepanelikult ja arvestades sellest ajast, kui ma siia saali jõudsin, mu huvi on ainult kasvanud. ma saan aru, et on teatud tähtajad, mis on tõesti lähenemas ja nõustun eelkõnelenud kolleegiga mm, nende tähtaegadele vastamise osas. aasta kaks tuhat üheksateist on kohe siin. ja seetõttu mul on ka küsimus komisjonile. millal plaanitakse sisekonsultatsioonidega lõpetada ja minna avalike konsultatsioonide juurde? mis juhtub, kui enamik tootjatest, eriti väiketootjad ja levitajad, ei vasta nõuetele ette nähtud tähtajaks, kas nad peavad siis hakkama tegutsema mustal turul või mis siis täpselt toimuma hakkab? ja viitaksin ühele lausele, mida komisjoni esindaja ütles, ta ütles, et, et nad pidasid nõu ka tööstuse esindajatega, kauplejatega ainult siis, kui seda oli absoluutselt vaja. ma arvan, et me peame rohkem usaldama turu erinevaid osapooli, sellepärast et vastasel juhul tekib oht, et kõik äh, kukub kokku ja seda me ei soovi ja tahaksime vältida. aitäh! suur tänu, proua Tali, palun. Thank you, chair um.... aitäh ja suur tänu ka tänastele esinejatele. mul on kolm küsimust. esiteks seotud sellega, mida kolleeg Boylin juba ütles, mainiti ka artiklit viisteist, mis puudutab sõltumatut tuvastamist ja jälgimissüsteemi ja tubakatoodete direktiiv juba viitas viisteist kaheksale, kus öeldakse, et tootjad peavad valima sõltumatu osapoole ning välise sõltumatu audiitori ja selle eest ka tasuma. kuidas meie saame tagada, et need nii-öelda sõltumatud lepingupooled ja audiitorid ka tegelikult sõltumatud on? mis on kriteeriumid selle tagamiseks? proua Florence Berteletti mainis, et süsteem peaks võimaldama see, selle hetke tuvastamist, mil seaduslikult toodetud sigaretid jõuavad mustale turule. see sest äh, uuringud näitavad, et äh, mustal turul on seaduslikult toodetud sigaretid, mitte valesigaretid. võib-olla on selle kohta võimalik saada lisainfot, kas Euroopa Liidu tuvastamise jälgimissüsteem kontrollib seda ebaseaduslikku turgu, kus on äh, autentsed sigaretid ja kuidas seda probleemi lahendada, mis statistiliselt on väga levinud, aitäh! suur tänu, härra Masaronis, palun! aitäh, head kolleegid. suur tänu nende huvitavate arutelude eest. mul on mõned küsimused komisjoni esindajale. milliseid samme on komisjon ette võtnud, et tagada, et tubakatoodete direktiivi rakendamine tuvastamise jälgimise osas ei loo tõkkeid tubaki tubakatoodete ekspordile, mis on toodetud Euroopa Liidu liikmesriikides. kas partneritega on ühendust võetud, et seda üle kontrollida või on mingid erinevad äh, režiimid, mida kohaldatakse ekspordiks mõeldud toodetele. kuidas komisjon tagab, et Euroopa süsteem on võrreldav ka teiste üleilmsete süsteemidega ning kolmandaks, kas on õige, et komisjon plaanib välja pakkuda uue Euroopa Liidu asutuse, kes tsentraliseeriks kogu tubakatootmise süsteemi. ja kui see nii on, siis mis on selle uue ameti pädevused? aitäh ette juba vastuste eest, ma loodan, et kuuleme neid vastuseid. suur tänu, härra Masuronis. nüüd proua Kati. Eh, aitäh kõigepealt äh, ütlen, et äh, nõustun eelkõnelejatega, kes tegelikult äh, kajastasid ka minu mõtteid. ka mina leian, et komisjon on olnud üsna optimistlik tähtaegade osas. ning mulle teeb muret see jätkusuutlikkus ning võimalikud tulemused, kui niimoodi kiirustatakse. seega ma tahaksin teada, mis on need käegakatsutavad tulemused, millele teie optimism tugineb? nüüd see süsteem, mis võib potentsiaalselt koosneda monopolidest, mis ei ole ju kooskõlas ühenduse reeglitega, kus meil on vaba osalemine, vaba konkurents meil on vaja jälgitavuse süsteemi, mis tugineb avatud standarditel, mõistlike kulutustega ka e-, VKE-dele. see on määrava tähtsusega ja sellest me loobuda ei saa. sest see kõik läheb muidu vastuollu ühenduse reeglitega. üks küsimus veel. kui ma käin Itaalias selleteemalistel kohtumistel, siis kõige huvitavam huvitavamad sõnavõtud pärinevad tolliametnikelt tavaliselt. kas komisjon on kohtunud tolliametnikega, kellel on kohapealne kogemus selle fenomeni vastases võitluses? suur tänu, härra Kon. suur aitäh, proua esinaine, mina tahaksin ka mõned küsimused äh, äh, küsida, enne kui ma siia parlamendi tulin, olin ma äh, ka audiitor, tegelesin maksuküsimustega ja seetõttu ma mm, tunnen ka pettuste valdkonda päris hästi ja siin räägitakse andmete vahetusest, personali äh, olukorra parandamisest äh, ja ma arvan, et need aspektid on ka tuvastamise jälgimise süsteemis väga olulised, minu arvates on väga hea see, et kui see igal pool vastu võetakse, äh, siis see on tõesti väga tore. nüüd tähtaegadest ka natuke, tervishoiualane nõukogu toimus ka ja seal räägiti sellest tähtaegade küsimusest ja sellest, kuidas sellest kinni pidada ning Ehm, kuidas seda kõike on võimalik saavutada maiks kaks tuhat üheksateist, aitäh! suur aitäh, härra Salafranca, palun! Sí, gracias, eh, señora presidenta. Yo soy no fumador, eh, pero sin embargo me ha interesado mucho este debate. Como otros colegas, poner... aga see, mina ei suitseta, aga see arutelu pakub mulle huvi, nagu teistelegi kolleegidele. nüüd see tähtaegade küsimus. kui need meetmed peaksid äh, kohalduma juba aastast kaks tuhat üheksateist ja ülejäänud aastast kaks tuhat kakskümmend viis, siis mis on komisjoni kavatsused, kuidas, millal nad plaanivad ettepanekuga välja tulla, mille üle peab, mida peab arutama ka parlament. kui me tahame tähtaegu austada, siis see peaks toimuma veel enne selle aasta lõppu oluline on, et see meetod äh, oleks tõhus, et oleks tagatud koostalitusvõime ning äh, et me ei, et tulemuseks ei oleks monopolid. Euroopa Liit peab sisse viima rahvusvahelised standardid, mida ka teised äh, regioonid saaksid heaks kiita seetõttu see süsteem ei peaks olema ei liiga keerukas ega liiga kallis, see peaks olema kõikidele piirkondadele kättesaadav ja oluline on silmas pidada ka mõju töökohtadele, ma ei tea, kas komisjon seda on kaalunud. ning äh, mul on küsimus ka selle kohta, et kas te olete kaalunud pilootprojekti käivitamist, sarnaselt proua Kardiinile tahaksin teada,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 peaksime siin parlamendis tegema tööd tekstiga, mida praegusel hetkel veel ei olegi ja ähm, komisjoni, komisjon peab tegutsema, et me saaksime tähtaegadest kinni pidada ja Äh, võib-olla mõeldakse siin äh, ka äh, rakendamise tähtaja pikendamisele või testifaasi sisseviimisele, kas keegi oskab sellele vastata, ma ei näe ette, kuidas on võimalik praegustest tähtaegadest kinni pidada ellurakendamise vallas edasi, äh, rahvusvahelised standardid, äh, minu kolleeg Salafranca juba rääkis sellest äh, ja minu arvates on see ka ääretult oluline teema, aga tõsiasi on ka see, et tegelikult kaubandussektoris on tuvastamise jälgimise süsteem, näiteks kalandussektoris on see juba täiesti toimiv ja ma tahaksingi teada, kas komisjon on selle peale mõelnud, milliseid olemasolevaid süsteeme võiks silmas pidada, et vaadata, millised on parimad tavad ja kogemused Äh, ja proua kolleeg, see ei ole üldsegi mitte nii lõbus teema. Äh, veel üks äh, küsimus, uus tuvastamise jälgimise süsteem see tähendab seda, et meil on, me peame küsima, kas meil on vaja ka uut riistvara või saame olemasolevat inventari kasutada. kas me saame ka pilootprojekte erinevates liikmesriikides kasutada kogemuste mm, saamiseks ja veel üks definitsiooni küsimus. tubakatoodete direktiiv on öelnud, et kõik äh, osapooled tootjast kuni viimase majandusosapooleni enne esimest äh, müügikohta peavad tuvastamise järgmise süsteemis osalema. müügikohta defineeritakse kui kohta, kus äh, on tooted tarbija jaoks kättesaadavad, aga olukord on tegelikult sellise seda paljud äh, jaemüüjad kasutavad tsentraalset ladu selleks, et oma äh, poodidesse äh, viia kaupa aga see, sellisel juhul jääb üks etapp vahelt ära ja see toob kaasa segadust, kas komisjon saaks natukene selgitada seda valdkonda, kas jae müüja ladu jääb erandi alla või mitte, aitäh aitäh, proua Kadamba. ja, meine Frage ist ganz kurz. ja, ma teen väga lühidalt. minu küsimus on järgmine. kas äh, ja millal ja kuidas kogemusi tuvastamise jälgimise vallas äh, on võetud arvesse ravimivaldkonna kontekstis, ehk siis kas seda, mis ravimivaldkonnas on tehtud, on juba arvesse võetud, kalandust ma siia sisse ei tooks. Uh, the... nüüd äh, annan sõna proua Krasele ja siis saate jätkata ka tööjuhtimisega siin ja suur aitäh, ma olin natukene pettunud teie ettekandest, ma usun, et ma lootsin, et te ütlete meile natuke rohkemat sellest, mida selle kõige all silmas peetakse, seda ei ole me endiselt kuulnud, see kõik on meie jaoks väga oluline ja kui me tähelepanu ei pööra asjadele, siis võib juhtuda, et igasugune ajalehekiosk ja väikeettevõtja äh, peab olema silmitsi väga suure maksumusega süsteemiga, peab äh, sellega toime tulema ja see on tõeline oht, me peame Äh, selle peale mõtlema. Äh, kui kaugele olete te jõudnud ka standardite küsimusega, kas äh, komisjon on FTCD sekretäriaadiga ka kontaktis, et nad saaksid vaadata, kas see, mida Euroopa Liit teeb, aga nende reeglitele vastab, see on väga oluline. Olafil on mul ka üks küsimus, kas teie olete selles tuvastamise jälgimise süsteemi arutelusse ka kaasatud? proua Hoffmann, te mainisite kolm koma kaheksat miljardit arestitud sigareti. Äh, äh, kui äh, suur hulk nendest oli originaalkaup? ja nüüd alustame vastuste vooruga. esimene kõneleja, palun. Thank you, madam chair um,. If I could. aitäh, kui lubate, siis vastan kõigepealt see oluline ajakava küsimus, komisjon on sellest igati teadlik, nagu ma juba enne ütlesin, siis me praegu oleme ajakavas ning tahame, et aasta lõpuks olulised õigusaktid saaksid vastu võetud ja siis on meil piisavalt aega ellurakendamiseks. nüüd tahame avaldada kõik need dokumendid neli nädalat enne vastuvõtmist ning siin on meil tähtajaks suve lõpp ja siis enne vastuvõtmist on see teave juba kättesaadav. kaks tuhat üheksateist puudutab sigarette ja isekeeratavaid sigarette teistel juhul on see tähtaeg kahekümnes mai kaks tuhat kakskümmend neli. nüüd see sõltumatuse teema, mis on väga oluline. kindlasti tuleb tagada, et on ühised selged kriteeriumid nii sõltumatute osapoolte valimisel ja heakskiitmisel. sõltumatuse all mõtleme sõltumatust tubakatööstuselt loomulikult FCC protokolliga kooskõlas ning õigusaktide ettepanekutes, liikmesriigid seda veel arutavad, on need kriteeriumid ära toodud ja keskendutakse erinevatele teguritele, üksuse sõltumatuse hindamine, silmas pidades sõltumatust finantsiliselt, organisatoorselt ja nii edasi ning ka juhtimise tasandil. seega meil on piisavad tagatised ette nähtud ja sellega tagame, et kohaldatakse ühtseid Eh, standardeid kõikidel juhtudel. VKE-de ja kulude küsimus tõstatus, oleme seda väga tähelepanelikult mõjuhinnangul ja et, ettepaneku koostamisel silmas pidanud. kõigepealt eh, tagan ja kinnitan kõigile, et edasimüüjad neile mingeid erilisi nõudeid ette nähtud ei ole välja arvatud võib-olla ühekordne registreerimine, mis äh, aitab tuvastada seaduslikud edasimüüjad, kes tahavad äh, ebaseaduslikke konkurentsi vältida. nüüd äh, komisjon saab ka selgelt näidata, et ühiku hind paki kohta on väga madal seega meetmete kulutõhusus on väga kõrge. tõstatus ka oluline kolmandate riikide teema, see on tõepoolest oluline. Euroopa Liit tahab tagada, et võimalikult paljud riigid üleilmselt ratifitseeriksid ja viiksid ellu selle protokolli. see on määrava tähtsusega, sest see on ainus võimalus, et globaalselt saame ebaseadusliku kaubandusega võidelda, leiame, et kui me jõuliselt tegutseme ja näitame, kuidas seda teha, siis saame julgustada ka kolmandaid riike sarnaseid või võrreldavaid meetmeid kohaldama. loomulikult äh, suhtleme FCCTC sekretariaadiga ning äh, tagamaks, et kõik on protokolli sätetega kooskõlas, et see oleks võrreldav ka teiste riikide vastu võetud süsteemidega, aga nagu no, ma ütlesin, on oluline, et me liigume edasi nii kiiresti kui võimalik, sest siis saame vastata ka kolmandate riikide võimalikele tehnilistele küsimustele. nagu juba välja toodi, siis süsteemi eesmärk on tuvastada see ajahetk, mil seaduslikus tarne ahelast äh, läheb toode üles ebaseaduslikku. Neid andmeid saab kasutada ka mitmetel eesmärkidel, võin ühe näite veel tuua aruteludest liikmesriikidega. liikmesriigid suudavad sellisel juhul paremini tuvastada järske muutusi, mis toimuvad levitaja või edasimüüja tasandil, mis, mida peaks edasi uurima, kui mingi muster on muutunud. praegusel hetkel on see peaaegu võimatu, aga uus süsteem seda võimaldab ja see on ka tõhus viis, kuidas võidelda võltsitud või illicit white sigarettide vastu. oleme tihedasti suhelnud ka kõikide huvitatud osapooltega ning väga et-, põhjalikult oleme kohaldanud FCTC protokolli viis kolm, aga see ei tähenda, et ei tubakatööstus või teine sidusrühm ei ole saanud oma seisukohti ja sisendit anda. me oleme selles protsessis olnud väga läbipaistvad, avatud ja ma arvan, et kõik võivad seda kinnitada. oleme tihedat koostööd teinud ka järelevalveasutustega me teame, et süsteem tuleb nendega kooskõlas välja töötada. tolliametnikelt ja teistelt oleme saanud positiivset tagasisidet, see suhtlus jätkub ka praegu. ma arvan, et olen vastanud kõikidele küsimustele, kui midagi jäi kahe silma vahele, andke teada, aitäh. Frau Hoffmann, bitte. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende jaa, suur aitäh. mina sain ka mõningad küsimused, millele ma omalt poolt vastata tahaksin, ütleb proua Hoffmann ja ma jätkan inglise keeles. kõigepealt oli küsimus, mille esitas härra Barnio. mis puudutas kolme tubakalepingut, kas nad on endiselt vajalikud, kas me peame endiselt jätkata tubakatööstusega sõlmitud kokkuleppeid kuivõrd meil on olemas tuvastamise jälgimissüsteem vastava direktiivile. õigusega ütlesite, härra Barnjou, meil on need kolm kokkulepet, mitte ainult komisjoniga muuseas, peaaegu kõik liikmesriigid on siin osalised nendes lepingutes. Nad lõppevad aastal kaks tuhat kakskümmend kaks ja kaks tuhat kolmkümmend Need on siis Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil sõlmitud lepingud. mis puudutab tuvastamiste jälgimist, nagu juba siin öeldi, kui me vaatame nüüd tubakatoodete direktiivi, siis see piirdub Euroopa Liiduga. aga meil on vaja ülemaailmset süsteemi. seepärast on FCTC protokoll nii tähtis nagu Martin Seychell ka rõhutas. seda tuleb kindlasti rõhutada, ainult Euroopa Liidus toimiv tuvastamine ja jälgimine ei ole lahenduseks äh, piiriülese salakaubanduse puhul. seepärast äh, on meil vaja protokolli. hetkel viis aastat on üleminekuperiood, see võtab aega. tubak ka lepingutel on ülemaailmne ulatus. Nad on ülemaailmsed muidugi vastavalt ka äh, tubakatootjate turuosale. aga veelgi olulisem, ütleksin ma, on see, et äh, tubakatootjatega sõlmitud lepingutel lisaks on veel teised õiguslikud instrumendid nagu võitlus äh, rahapesuga, hoolsuskohustus ja see, see läheb kaugemale kui tuvastamine ja jälgimine. ja lisaksin selles kontekstis veel et kõik kokkulepped sisaldavad klauslit, mille kohaselt Euroopa Liidu õigusaktid on ülimuslikud võrreldes nende lepingute sätetega. et äh, see kehtib tubakatootjate osas, nad peavad alati täitma äh, Euroopa Liidu ja rahvusvahelisi õigusakte. Äh, ja edasi, kus see küsimus siin on? mitmed äh, parlamendiliikmed äh, tõstatasid küsimuse, kuivõrd äh, tollitöötajad ja tolliametid on kaasatud arutellu, jah, nad on nõukogu erinevates formaatides. meil oli kohtumine kümme päeva tagasi tolli peadirektoritega nõukogu formaadis, kus seda teemat arutati ja kus te, kes ante pädeva kolleegiga, mina ise vastasime küsimustele, nii et dialoog on täiesti olemas ka tollikogukonnaga. edasi. parlamendi liige esitas küsimuse ekspertkomitee kohta. et nimesid Olav ei avalda, ütles ta. täiesti läbipaistvalt ütleksin ma meil on ekspertkomitee, mis tuleb kokku kaks korda aastas. seal osalevate liikmesriikide eksperdid, ei ole mingisuguseid erihuve, erahuve siin mängus. tegemist on ekspertide kohtumisega ja need on liikmesriikide eksperdid ja liikmesriigid on need, kes nimetavad oma esindajad see võib muutuda pidevalt, kes seal liikmeks on, me ei ole omanikuks, liikmesriigid äh, delegeerivad äh, oma vastutuse oma esindajatele, nii et nii palju vastuseks. proua Kressle, te ütlesite, et kolm koma kaheksa miljardit on konfiskeeritud, mina mainisin seda oma sissejuhatuses ka. ja ma tahaksin äh, rõhutada ja juhiksin tähelepanu ka meie maikuusele rakendusraportile, et liikmesriikide andmetel, konfiseerimiste andmed kaks tuhat kolm, aastast kolm, kaks tuhat kolmteist kaheksa kõige eh, tava, tavalisemad konfiskeeritud sigarettide tüüpi olid cheap whites, legaalsed tooted. ja üle ühe miljardi, kus konfiskeeritud sigareti puhul, kus meie osalesime viimase kahe kuu, kahe aasta jooksul üle üheksakümne protsendi olid cheap whites. see on meie konkreetne kogemus, meie arvud. nii et cheap whites kui nähtus on väga domineeriv ja meie seisukohast isegi kasvav. ja viimane. King viimane aspekt, kes kaasatus äh, tuvastamise jälgimise süsteemi teges Ante juhib äh, ja nemad vastutavad eh, mitte küll kogu maailma eest, aga selle konkreetse tegevuse eest küll. ja meie oleme kaasatud teenistus nagu ka teised teenistused, nagu näiteks taksodi tege Euroopa Komisjonis ehk siis äh, jah, me osaleme teenistustevahelistel kohtumisel ja loodetavasti ka Martin on äh, kaasatud äh, sellistes teenistustevahelistesse konsultatsioonidesse. kui me jõuame rakendusaktide vastuvõtmise juurde, sinna me veel jõudnud ei ole, aga me siiski ootame põnevusega juba tööd selles vallas koostöös Tegesante ja teiste komisjoni asjaomaste teenistustega. aitäh! suur aitäh ja väga õigesti te rõhutasite veel kord seda, kui oluline siin see äh, rahvusvaheline aspekt on. proua Gardini äh, ütles, et äh, härra Fischel, te ei vastanud monopolide küsimusele, mis ta esitas teile. kas te võiksite veel kord sõna võtta ja vastata, kas sellise tegu-, see, mis viisiga delegeeritud õigusaktidega on võimalik ära hoida süstemaatiline monopol. Uh, jah, meie kavatsus see vähemalt on, me tahame panna paika kriteeriumid, mis võimaldaksid äh, ka konkurentsi, kui need äh, tingimused siis rakendatakse, ehk siis äh, lühike vastus sellele küsimusele on jah, me teeme kõik selleks, et monopoli vältida. niisiis, nüüd on sõna proua Bertelletil, palun Well, I actually am not quite sure if I have been ma ei ole päris kindel, kas minult üldse midagi küsiti, ma siis pigem vaikiksin. viimane kommentaar. Äh, mind üllatas äh, see, et paljud parlamendiliikmed rääkisid tähtajast. ja ma usun, et see tähtaeg on tähtis. mis on veelgi tähtsam minu arvates, on aga tagada, et süsteem on hea Äh, vettpidav, mitte ligipääsetav tubakatööstusele ja isegi kui see tähtaeg pisut edasi lükkaks, kas see oleks nüüd tõesti maailma lõpp? see süsteem, mida me üles ehitame, on eeskujuks kogu maailmale, seepärast ma päris ei mõista seda muret äh, selle tähtaja pärast. miks see sii-, miks see sii- nii oluline on? jah, <laughs> tänke. jaa, aitäh sellise rahuliku suhtumise eest. A... aitäh äh, tehnilise teenuse osutajana, kes kuulab poliitilist arutelu, see on minu jaoks ikkagi väga põnev. enneolematu esimene süsteem, mida hakkame kasutama äh, kiiresti liikuvat äh, tarbekaupade sektoris, järelevalvesüsteem peaks andma legaalsest tarneahelast selge pildi ja ka ohtudest, see on parim lahendus meie jaoks see on äh, väärtuslik ülevaade ja tööriist, kuidas võidelda illegaalse kaubandusega, kuid see ei peaks üritama igasuguse võimaliku smugeldamisega, vastasel korral on meil süsteem, mida me ei taha ja mis ei toimi. ja seepärast äh, suurettevõtted ka tavaliselt äh, toimivad oma suhetes klientidega, loodetavasti oli sellest nüüd abi. suur tänu, suur tänu kõikidele osalemast selles arutelus suur tänu proua Kressle algatuse eest, teema on kindlasti väga huvitav ja vajalik. ja ma arvan, et peamegi võtma aega selleks, et välja töötada usaldusväärne süsteem ja eeskuju, nagu te ütlesite, proua Berteletti kogu maailma silmis ja suur tänu veel kord. aga palun jääge veel siia, meil on veel üks järgmine mõttevahetus. ja, ja suur aitäh keskkonnakomisjoni äh, liikmetele ja kõnelejatele. me tahame kohe jätkata oma tööga, sellepärast et aega meil on tõesti vähe. nüüd äh, me peame hakkama tegelema kontrolliga eriaruandega kolmkümmend kolm aastast kaks tuhat kuusteist, mis puudutab Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi. Mm, meie raportööriks on proua Kadenbach Eh, ja kontrolliga vastutav esindaja on härra Vesper, kes saab ka kohe sõna selleks, et tutvustada seda eriaruannet. ja meil on kaksteist neljakümneni aega, siis lähevad tõlgid lõunapausile, mis tähendab seda, et väga oluline on kohe selle punkti käsitlemisega alustada. härra Vesberg, sõna on teil Please, Mr. Vestberg, you have the floor. Thank you. Okay, I little bit confusing here, but I start anyhow. no siin on pisut äh, nüüd siis äh, sebimist, aga siiski alustan. mul on hea meel tutvustada eriaruannet, mis äh, räägib Euroopa Liidu kodaniku kaitsemehhanismist väljaspool Euroopa Liitu toimunud katastroofidest ja kuidas äh, sellele, nendele on reageeritud. pisut häiriv on palun see olukord siin, kolleegid, kolleegid, palun, kas te võtaksite istet? kaheksateistkümnendal jaanuaril tutvustaksin Äh, koos, tutvustasin seda koos volinik Siljanidisega. me soovisime saata selge sõnumi, et Euroopa Liidu institutsioonid ei ole mingisuguses steriilses rollimängus, vaid tegutsevad tõhusalt koos. Äh, selleks, et ellu viia Euroopa Liidu poliitikaid ja samal ajal tagame Euroopa Liidu kodanike huvide kaitse. nagu raportis kirjas, katastroofid võivad juhtuda kõikjal, igal ajal sel, nende mõju, olgu siis nad loodus- või inimtekkelised, võib olla tohutu. ja seepärast sellistel katastroofijuhtumitel on väga oluline Euroopa Liidu lisandväärtus ja komisjoni roll võib tõesti kõike muuta. me soovisime hinnata, kas komisjon on tõhusalt äh, lihtsustanud äh, katastroofidele reageerimise koordineerimist väljaspool Euroopa Liitu läbi kodanikukaitsemehhanismi aastal kaks tuhat neliteist. iseäranis puudustuste koordineerimist äh, osalevate riikide osas, kas Euroopa Liidu institutsioonid ja ametid, ÜRO, äh, vastavad riigid ja teised olulised osapooled, kuidas nende tegevus on koordineeritud. vastutavana selle raporti eest tahaksin teile peamise sisu edastada. ehk siis, et komisjon on olnud põhimõtteliselt tõhus, lihtsustades koordineerimist alates aastast kaks tuhat neliteist. komisjon on oma tööd hästi teinud. meie auditi kontekstis vaatasime läbi kolm rahvusvahelist katastroofi, kus on kasutatud Euroopa Liidu kodaniku kaitsemehhanismi. üleujutused Bosnias mais kaks tuhat neliteist Ebola puhang Lääne-Aafrikas märtsis kaks tuhat neliteist kuni jaanuarini kaks tuhat kuusteist ja Nepaali maavärin kahekümne viiendal aprillil kaks tuhat viisteist. Nende katastroofide puhul Euro-, käivitati õigeaegselt kodanikukaitsemehhanism ja meeskonnad lihtsustasid koordineerimist Euroopa Liidu poolt kõigi osapoolte vahel komisjoni koordineerimise lihtsustamist tugevdab laiaulatuslik infotoodete levik, koordineerimine komisjoni osakondade vahel ja teiste Euroopa Liidu ja teiste Euroopa, teiste organite vahel oli kaasav. kinni peeti ka ÜRO liidri rollist ja tehti kõik selleks, et oleks sujuv üleminek taastamisperioodi nagu me auditis ka ütlesime, alati on äh, võimalus paremini toimida. EUCPM-i osas leiame, et on siiski vaja veel viimistlemist mõnes valdkonnas. lühidalt, meie soovitused puudutavad ajakava, ajastamist, teatud infosüsteemide tunnuseid ja kohapealset koordineerimist ja vahendite kasutamist. olen kindel, et Euroopa Komisjon tänu nende väikestele parandustele tõstab selle väärtusliku instrumendi tõhusust, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid oleksid valmis reageerima katastroofi olukordades, mil iganes ja kus nad alles aset leiavad. suur tänu tähelepanu eest! Herzlichen Dank, die Frau Kollegin Kahn. Suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Kahnbach. jah, kõigepealt tahaksin tänada omalt poolt ka äh, teid, sellepärast et äh, raportöörina saab alati olla rõõmus, kui Kontrollikojast tulevad eriaruanded, mis äh, on väga hästi koostatud ja Mm, kodanikukaitsemehhanism, mis äh, toimib väljaspool Euroopa Liitu, on hästi toimiv, äh, seda on rõõm näha ja teine punkt, mida ma tahaksin rõhutada, on komisjonipoolne valmidus ja soov kontrollikoja poolt välja toodud soovitusi ka arvesse võtta ja ellu rakendada. ma usun, et siinkohal on oluline kiiresti ja ühtselt tegutseda, sest äh, Äh, me oleme äh, selle mõju näinud äh, lähinädalatel ja kuudel Euroopa Liidus ja ka mujal. me räägime siin ju ometi inu, inimkannatustest ja majanduskahjudest, mida on kiire tegutsemise korral võimalik piirata või ära hoida loomulikult äh, me tahame ja see on minu arvates ka oluline, et komisjon, äh, komisjoni toe-, komisjon toetaks äh, püüdlusi, mis puudutab rahaliste vahendite suurendamist ja ekspertide lähetamist, selleks, et tragöödiatest puudutatud riigid nii kiiresti kui võimalik saaksid toetust ja seetõttu ma tervitan ka seda, et Kontok-, kontaktpunktid on pandud äh, paika koha peal. Äh, veel üks äh, punkt, mis saab välja tuua, puudutab Euroopa meditsiinikorpuse loomist veebruaris kaks tuhat kuusteist, sellepärast et see on omalt poolt panustanud olulisel määral sellesse, et on võimalik kasutada nii-öelda vabatahtlikke puule, näiteks Ebola kriisi puhul me nägime, kui hästi see saab toimida põhimõtteliselt kehtib kogu aeg see, et tuleb äh, tegutseda selle nimel, et eh, ei oleks ebavajalikke haldustõkkeid, neid tuleb kaotada, eriti kui tegevused on ajakriitilised eh, ja oluline on see, et kiirreageerimise koordineerimiskeskuses ei ole mingeid ajalisi viivitusi, mis võivad kaasa tuua inimeste lisakannatusi ja eh, suuremaid rahalisi kadusid. Äh, ühte palvet võiksime ka rõhutada, äh, mis on suunatud äh, osalevatesse riik, osalevatele riikidele, tuleks panna siia süsteemi vabatahtlikku pooli siis rohkem inimressurssi ja rahalisi vahendeid selleks, et oleks võimalik kiiremini reageerida katastroofidele ja teha seda siis veelgi kiiremini ja tõhusamalt kui siiani suur,. suur-suur aitäh ka selle eest, et koostöö liikmesriikidega on nii hästi toiminud äh, ja see äh, sõltub suuresti ka sisesest kommunikatsioonist loomulikult ja siiani on see väga hästi toiminud ja ma tahaksin rõhutada seda, et äh, ka meie saadikutel on olnud võimalik ECC-d, kiirreageerimise koordineerimiskeskust isiklikult näha, sellega tuttavaks saada, näha, kui hästi seal töötatakse ja kui hästi see toimib Äh, Need olid minu poolt äh, punktid, mida ma tahtsin välja tuua, aga ma tahaksin veel kord tänada kõiki osapooli hea tehtud töö eest ja ka komisjoni selle eest, et ta on nii kiiresti tegutsenud. Ähm, äh, ja see on väga oluline, sellepärast et selle teema puhul on kiire reageerimine võtmetähtsusega ja suur aitäh, ütleb proua esinaine, see kontrollikoja eriaruanne oli väga huvitav, mis aitab meid meie töös edasi Äh, ma olen ise ka äh, käinud kohapeal vaatamas, kuidas katastroofide puhul abi antakse ja ma olen alati näinud, et äh, see on valdkond, kus komisjonil on juba väga palju kogemusi. sõna on palunud kolleeg Salafranca, palun, teil on sõna. jah, suur aitäh, lugupeetud esinaine, ma teen ka väga kiiresti, me ei, oleme väga rahul selle kontrollikoja eriaruandega ning raportööri dokumendiga ka Euroopa Liit äh, teeb väga tõhusat tööd selleks, et tagada mm, reageerimise koordineeritus äh, ka Euroopa Liidu piiridest väljaspool. Äh, see instrument on üsna suure eelarvega. Mm, te mainisite siin kolme katastroofi, need olid ära toodud selles eriaruandes, mille puhul see mehhanism aktiveeriti ja komisjon on suurendanud oma või pikendanud oma äh, tegevust äh, vabatahtliku puhul on äh, natukene viivitusega siin aktiveeritud tegelikult ja on veel aspekte, mida oleks võimalik parandada ja need on seotud just meetmete tõhususega meetmetega, mis tegelikult on tõhusad, kui neid kiiresti aktiveerida. ja me peame tagama, et eraldatakse piisavalt rahalisi vahendeid ja kohapeal oleks võimalik instrumente kasutada. nagu raportöör ka ütles, tuleb vältida liigset bürokraatiat, see toob endaga kaasa aja raiskamise ja me peaksime liikmesriikidega ka tulevikus äh, Äh, infot vahetama, peaksime kaasama siia ka äh, vabaühendused ja äh, Euroopa Liidu tasandi, et ära hoida looduskatastroofe. lisaks sellele me peame tagama ka selle, et me järgime selle mehhanismi metoodikat. ja looduskatastroofide ärahoidmine tegelikult väga oluline aspekt siin, me oleme rahul komisjoni poolt tehtud tööga, suur aitäh ka Kontrollikoja eest, eriarvamuste eest ja täname ka raportööri me oleme väga-väga rahul, aitäh. suur aitäh, kolleeg Faria, palun. tänu no.. Äh, aga Eesti kabiinis on taas tehniline tõlge, nagu ilmselt ka muudes kabiinides hetkel ei saa tõlkida tõlge hetkel ei tööta, lugupeetud kolleeg. tõlge hetkel ei tööta, tõlkeaparatuur ei tööta, täpsustavad tõlgid. Yes, you are. Yeah. Yes, you are. English is audible now. Okay, so, thanks. Uh, restart. Um, restart. <laughs> yeah, if it's a problem with my language, I ja alustage palun uuesti, kui, ja kui minu emakeeles on probleem, siis ma võin ka rääkida inglise keeles ju, aga noh, hea küll, ma proovin nüüd portugali keeles. ja suur aitäh! Äh, see eriaruanne räägib konkreetselt äh, katastroofidest, mis leiavad aset väljaspool Euroopa Liitu, tegeleb see ka selle äh, mehhanismi kasutamisega väljaspool Euroopa Liitu. kui päris aus olla, siis jah, siin tuleb esile tõsta komisjoni poolt tehtavat tööd ka Euroopas ka nelikümmend viis minutit pärast seda, kui Portugal käivitas selle mehhanismi, komisjon saatis juba väed välja Portugali selleks, et võidelda kohutavate tulekahjudega ma arvan, et me peaksime kiitust avaldama, kui selleks on õige koht ja me ei pea kogu aeg komisjoni ka kritiseerima. komisjon on ära teinud suurepärase töö ja Portugal tänab teid selle eest. ilmselge on ka see, et see koordineeritud äh, lähenemine on päästnud palju elusid, vaatamata sellele, et kahjuks sada neli inimest äh, siiski hukkus. suur aitäh äh, ka selle äh, eest, et te mainisite siin Euroopa viimast katastroofi. ma annaksin nüüd EHO peadirektoraadi esindajale sõna. palun, kolleeg David. Thank you very much, colleagues and uh.... suur aitäh, kallid kolleegid, jah. Äh, mul on väga hea meel siin olla äh, kuna see vastus meie tööle on väga positiivne suur,, suur-suur aitäh hea koostöö eest ka Kontrollikojale ja raportöörile äh, temapoolsete lisakommentaaride eest, alati on võimalik olukorda parandada, jah, me mõistame seda äh, ja me oleme sellele ka pühendunud ma usun, et need kommentaarid, mida me siit kuulsime, tegelikult peegeldavad äh, seda meiepoolset pühendumist sellele, et me mõistame, et mida me teeme, mõjutab äh, reaalselt inimesi nii Euroopas kui väljaspool meie bürokraadidena tegelikult äh, tahame tagada, et see kõik oleks võimalikult tõhus ja kiire. sellega seoses äh, on meile Kontrollikoda esitanud vägagi konkreetseid soovitusi, mille kallal me juba töötame. väga oluline, kui te lubate mul sellest nüüd rääkida, äh, on küsimus mis puudutab aja säästmist äh, taotlusele vastamise varases faasis nii Euroopa siseselt kui väljaspool äh, ja minu kolleeg, kes vastutab äh, selle teema eest, oli Keskkonna- ja Arengukomisjonis kohal, et rääkida edasisest tööd, tööst, äh, mida me teeme äh, praegu selle mehhanismi hindamise valdkonnas tervikuna ja mis puudutab seda eriaruannet, et siis ma arvan, et äh, see pani meid mõistma, et me peame äh, väga hoolikalt panema kirja selle, kui kiiresti me suudame reageerida ja sel aastal me oleme näinud äh, mõningate aktiveerimiste puhul seda, kuidas me oleme operatiivselt seda soovitust oma koordineerimiskeskuses rakendanud, näiteks kui me käisime Tšiilis äh, ja reageerisime metsatulekahjudele selle aasta alguses, siis äh, neljakümne kahe tunni jooksul olid Tšiilis juba meeskonnad kohal, nad tulid äh, Hispaaniast ja mujalt, ehk siis liikmesriigid on need, kes tagavad meile suutlikkuse ja eksperdid ja me peame seda tunnustama, sellepärast et me ei räägi siin mitte ainult Euroopa Komisjoni poolsest koordineerimisest ja sellest, kui kiiresti me koordineerimist äh, saame teha, vaid oluline on ka see, äh, kui kiiresti meile pakutakse vahendeid, millega äh, reageerida ma avaldan kaastunnet Portugalis aset leidnud tragöödia puhul ja inimkaotuste puhul. seal meilt paluti abi äh, Euroopa Liidu äh, kodanikukaitsemehhanismi abil neli äh, viis nelikümmend neli hommikul, kaheksateistkümnendal juunil, see oli pühapäevane päev ja kes te olete käinud äh, koordineerimiskeskuses, äh, siis te mõistate ka, et see näitab, äh, kui väärtuslik meie ööpäevaringne seire on, sest et see kella seitsmeks hommikul Prantsusmaa valitsus oli juba teinud esimese pakkumise tuletõrje lennukite puhul, veidi hiljem Portugal pali, palus veel lisatoetust, sellepärast et see tuli levis väga kiiresti ja poole tunni jooksul meie Itaalia kolleegid pakkusid välja veel kaks lennukit tule tõrjumiseks ja ühe tunni jooksul pärast seda veel Hispaania kolleegid äh, pakkusid veel lisasuutlikkust ehk siis ühe päeva jooksul äh, oli tuletõrjumissuutlikkus naabritelt, äh, mida anti Euroopa koordineerimismehhanismi abil koha peal, viisid läbi lende ja võitlesid tule vastu. ilmselgelt oli see väga oluline aktiveerimine, selle süsteemi kasutamine äh, tol korral. me omalt poolt äh, tegime äh, seda, mida teie oma raportis, proua Kadenbach, ka mainite. me kutsusime kokku kõik teenistused ja kõik inimesed, kes pidid kokku tulema. me teeme seda ka ööpäevaringselt juba pühapäevasel päeval. toona me mõtlesime selle peale, kus meil on rohkem suutlikkust vaja, kuidas me saaksime selliseid asju ennetada ja nii edasi ma tahaksin selle välja tuua, aga me oleme pühendanud väga palju tähelepanu ka pikaajalistele soovitustele, eriti mis puudutab konkreetseid ettepanekuid selle koha pealt, kuidas oleks võimalik paremini välja töötada äh, ühtne äh, infoplatvorm CES-is, äh, muuta see kasutajasõbralikumaks ning kuidas pakkuda tuge ja abi liikmesriikidele selle süsteemi kasutamisel me reaktiveerisime äh, sealse äh, töörühma ja panime paika arengukava. Äh, me teeme praegu tööd selle nimel, et tagada, et transpordirahastuse taotlused on automatiseeritud kohe süsteemis ja see näitab, et me tahame haldusmenetlusi ühtlustada. bürokraatid ei taha siin bürokraatlikud olla, see on kindel Äh, nii palju kui vähegi võimalik, me tegutseme praeguse õigusraamistiku äh, raames äh, ja me püüame selle raames teha kõik, mis võimalik selleks, et haldusaparaat muutuks sujuvamaks. rahastamise küsimus on jah, suur väljakutse praegu, aga näiteks me praegu oleme viinud, viimas sisse ka standarditud süsteemi projektidele selleks, et tegeleda et en-, ennetamise küsimusega me vaatame ka seda, eh, kuidas oleks võimalik paremini toimida ekspertide valdkonnas, ehk siis eh, siin on palju detaile, halduslikke detaile, mis aitavad parandada meiepoolset reageeringut eh, välja toodi siin aruandes veel erinevaid küsimusi, aga ma ei hakka neid siin lahkama, sellepärast et ma tean, et teil on pikk hommik selja taga, aga ma tahan öelda, et me oleme pühendunud sellele tööle. me Äh, oleme äh, lahku löönud need plaanid, äh, mille kallal me tahame kohe tegutseda ja need, mille puhul me saame seda kõike teha hiljem, näiteks selle seadusloomeperioodi lõpupoole ja see puudutab ka seda hindamist, mille lõppfaasis me oleme ja septembrikuus või sügisel tuleme me parlamenti sellel teemal rääkima, aitäh! suur tänu teile ja nüüd saab sõna äh, härra Vesberg lõppsõnaks. Any comments? on teil mingeid märkusi? mul tegelikult ei ole väga palju lisada, võib-olla üks märkus siiski. natukene üle kuue aasta olen kontrollikojas tegelenud Euroopa Liidu välistegevuste teemaga ja koordineerimisega seoses olen näinud mitmeid probleeme oma aruannetes peamiselt ongi koordineerimisprobleemid, aga see on üks vastupidine näide, kus koordineerimine ja koordinatsioon toimib väga hästi ja tuleb analüüsida, miks koordinatsioon siin toimib nii hästi, aga muudes valdkondades mitte, kui meil on välistegevused, aitäh! eelarve kontrolli komisjoni unistus parimatest tavastest on täna realiseerunud, proua Kadenbach, ja ma tahaksin olla ka nõus nende viimaste lausetega siin. ma tõesti usun, et see on see, mida me alati soovime Kontrollikoja aruannetest, olgu need siis tavaaruanded või eriaruanded, me tahame, et me mitte ainult ei mõtleks nende peale, vaid et me tõesti parandaksime olukorda see on seotud parimate tavade kasutamisega ja eh, me peaksime panustama sellesse nii, et meie institutsioonid ja Euroopa Liit üleüldiselt eh, saaks paremini edasi arendada, areneda, aitäh! suur aitäh! ja sellega oleme me täna hommikuse äh, päevakorra ammendanud, ma tahaksin tänada äh, tõlke lisaaja eest äh, ja me jätkame kell neliteist kolmkümmend ilma tõlketa, mis puudutab hoonete haldamise küsimust, välisteenistuse hoonete haldamist siis. Ähm, ja me andsime välisteenistusele üheaastase perioodi, see on nüüd algunud äh, või läbi saanud äh, ja me peame vaatama, mis on saavutatud äh, Washingtoni ja New Yorgi liiga suurte bürooruumide raames ja me hakkame tegelema selle teemaga kell neliteist kolmkümmend. suur aitäh, istung on lõppenud ja suur aitäh veel ka kolleeg Valjan teile!